aitäh, härra esimees. English uh,, I will apologize with my ma kõnelen inglise keeles, ma vabandan prantsusekeelsete sõprade ees, kuna prantsuse keeles kõnelemine võtab mul liiga palju aega ja inglise keeles kõnelemine on minu jaoks lihtsam. Eh, mul on viisteist minutit aega ja selle aja jooksul eh, rääkida kogu maailmast on väga keeruline eh, ja Äh, mul on väga head küsimused olnud äh, ja äh, ma tahan üksikasjadesse minema, tahaksin rääkida kõigepealt meist, nagu te ütlesite, ähm, härra esimees, siis meil on väga keerulised ajad praegu, vaadakem kas või meie ümber Ukraina mm, kolm tuhat kuussada ohvrist, ohvrit, ebolas on umbes sama palju inimesi praeguseks surnud, kui vaadata Kagusse ja kui vaadata Lampeduusasse, seal ma olin paar päeva tagasi ja kui vaadata üleilmseid küsimusi, mis näivad olevat kauged, kuid mõjutavad eh, meie kodanike elusid ja meie enda tulevikku väga suurel määral, siis ma arvan, et küsimus, millele me peame vastama, on see, mida meie eh, kodanikud meilt küsivad. selles keerulises maailmas, keerulistel aegadel, mida siis Euroopa Liit teeb? Eh, kuidas me tagame selle, et me nendel keerulistel aegadel oma rolli täidame? meil on oma mm, vahendid selleks olemas, ma pean ütlema, vähemalt pärast Lissaboni leppe jõustumist on meil need vahendid olemas, meil on välisteenistus paigas. me peame järgneva viie aasta jooksul eh, oma ühispoliitikat, ühisvisiooni, ühistrateegiat kujundama ja see on eh, minu esimeseks ülesandeks järgmise viie aasta jooksul. Eh, ma tahan kujundada tõelise ühispoliitika. ma tean, et see mõnede jaoks teist võib kõlada naiivsena. on öeldud, et et eh, liikmesriikidel on alati ka tulevikus välis- ja julgeolekupoliitika ja mõned on öelnud, et meil ei ole vaja kahekümne üheksandat sellist poliitikat ja ma jagan seda, aga samal ajal eh, me kõik teame siin väga hästi, et et äh, nende keeruliste aegadega ja keerulise maailmaga ei ole võimalik äh, toime tulla ja hakkama saada, kui me ühiselt äh, oma kohustusi ei täida ja vastustustega ei tegele. me peame mõtlema suurelt ja me peame seda ühiselt tegema. meil on vaja pikaajalist visiooni selleks, et hoida ära kriise ja selleks, et tegeleda kriisijärgsete olukordadega. me peame mõtlema suurelt üleilmses plaanis ja me peame mõistma, et see kõik on meie endi huvides ei ole ühtegi Euroopa Liidu sisest prioriteeti, mis ei oleks seotud välisdimensiooniga ja Äh, on selliseid asju, mida liikmesriigid ei suuda täna üksinda ära teha ja seetõttu on meie huvides teha seda, mida äh, juulikuus parlamendis äh, mainis ka president Juncker. me peame Euroopa Liidu välispotentsiaali täielikult ära kasutama. mida meil selle eesmärgi saavutamiseks minu arvates vaja on? meil on selleks kolme asja vaja. kõigepealt ma arvan, et meil on vaja omanditunnet kõikides liikmesriikides. me peame ühise visiooni algusest peale ühiselt üles ehitama. kui me laua taha istume teksti kokkuleppe õppimiseks on liiga hilja, liiga hilja on kriisidele reageerida, me peame ühisest visioonist alustama ja sellepärast ma tahaksin oma mandaadi esimestel kuudel külastada kahtekümmet kaheksat pealinna, alustades Lätiga ja järgneva eesistujaga. ma ei taha eh, kohtuda seal mitte ainult ministritega ja valitsustega ja välisministritega, vaid eh, ka parlamendisaadikutega, vabaühendustega, mõttekodadega, eh, erinevates liikmesriikides selleks, et luua Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika ühine visioon, et alustada sellega. positiivne asi on see, et meil on viis järgnevat aastat, et äh, koostööd teha. teiseks, me peame tegema koostööd. Äh, ma oleksin väga rõõmus, kui viie aasta pärast äh, ei valitseks enam meie ja nemad mentaliteeti, kui Euroopa Liidu institutsioonid räägivad teineteisest, et räägitakse ainult meist, olgu see siis nõukogu, Euroopa Parlament, komisjon või välisteenistus, ma tahaksin teha tööd institutsioonide ühendamisega, rakendamise teel. ja ma tean, et mul on eriline vastutus kanda selles valdkonnas, kuna mul on nii-öelda erinevad äh, mütsid, äh, mille all ma töötan. ja ähm, ma tahan välja öelda selgelt selle, et äh, ma ei saa paluda struktuuridel äh, koostööd teha, kui ma kõigi nendega ise koostööd ei tee ja sellepärast ma olen otsustanud ja välja öelnud ka selle, et alates äh, esimesest tööle asumise päevast äh, Äh, olin ma oma kabineti Belmonti, see ei tähenda seda, et ma välisteenistusest lahkun, see tähendab seda, et ma teen tööd selle nimel, et välisteenistus oleks kogu Euroopa institutsioonide välistegevuse keskmiseks, äh, nagu see olema ka peaks, see tähendab seda ka, et ma lähen ähm, kolleegiumi kohtumistele äh, ja minu kabinetijuht samamoodi, me peame oma tööd jagama. kolmandaks, me peame koordineerima kõik tegevused, programmid ja poliitikad, millel on väline mõju välisküsimustest vastutavate volinikega peame tegema koostööd ja ka teistega, sest et tegelikult ei ole mitte ühtegi vastutusvaldkonda, mis ei mõjustaks, mõjutaks meie välissuunalisi tegevusi. ja ma tahaksin siin välja tuua eriti just energeetika, kaubanduse, kliima Äh, ja keskkonnaküsimused, aga muud küsimused. me oleme president Junckeriga kokku leppinud, et ma koordineerin äh, ja juhin äh, igakuiselt kohtuvat rühma, mis kohtub erinevates formaatides sõltuvalt päevakavast ja esimene kohtumine leiab aset novembri alguses me peame tõhusamalt koordineerima sise- ja välispoliitikaid. kui vaadata peamisi julgeolekuväljakutseid, siis on täiesti selge, et meil on sellist koordineerimist vaja. mõelgem kas või terrorismile, mõelgem rändevoogudele, mõelgem kaitse- ja julgeolekuküsimustele. me peame tegema tööd erinevates formaatides äh, vastavalt äh, sisulistele päevakorralistele küsimustele. ma tahaksin ka öelda, et äh, ma ähm, loodan, et julgeoleku ja kaitse koostöö äh, areneb edasi, see on äh, juunikuisel ülemkogul vastu võetud äh, agenda üks Äh, põhipunkte me peame hoidma ära konflikte ja julgeolekut äh, rahvusvahelisel tasandil suurendama ja see on minu jaoks väga oluline, kui me räägime julgeolekust ja kaitsest, siis ma tean väga hästi äh, ka seda, et see on üks minu vastutusala, ma olen Euroopa Kaitseagentuuri juht ja ma juhin ka nii ametlikke kui mitteametlikke julgeoleku julgeoleku- ja kaitsenõukogusid ja ma ähm, tean, et äh, ma võin loota Euroopa Parlamendile ja eriti sellele komisjonile siin äh, selleks, et äh, seda kõike teha nende ja teie kogemuse toel. see on väljakutseks, aga ma arvan, et et äh, ma saan luua teiega erilise hea suhte ja mitte ainult sellepärast, et mina pean täitma oma kohust äh, ja seda mitte ainult ka formaalselt, vaid et äh, see on minu poliitilises huvides ja ka teie poliitilises huvides järgneva viie aasta jooksul koostööd teha. kui me seda kõike suudame teha, siis ma arvan, et me suudame oma kohustusi ka täita, nagu ma eelnevalt ütlesin ja minu jaoks tähendab see seda, et me peame kõigepealt oma maailmajaaga tegelema, see on praegu väga keeruline äh, olukord ja piirkond, me peame tegelema mitte ainult äh, oma lähimate naabritega, vaid äh, naabrite naabritega. kõigepealt näiteks Balkan ja Türgi, ma usun, et laienemispoliitika on parim kui mitte ainus garantii pikaajalise demokraatia ja stabiilsuse ja majandusarengu teel. mis puudutab ida suunda, siis meil on vaja teravdada tähelepanu erinevates valdkondades ida suunas, kõigepealt me peame täielikult toetama Ukrainat julgeolekuvaldkonnad, institutsionaalsete reformide valdkonnas, meil on veel energiaalased väljakutsed seal piirkonnas, me peame Moldovat ja Gruusiat toetama, eriti just tulevatel kuudel. me peame Armeenia, Aserbaidžaani ja Valgevenega tegema tööd edasiminemise suunal. me peame eh, idanaabri Venemaaga eh, tegelema eh, lähiperspektiivis me peame eh, Minski leppe täielikult eh, ellu rakendama, täielikult siis kõikides punktides. Eh, me peame toetama Porošenko püüdlusi tagada rahu oma riigi idaosas. Venemaa, ma olen kuu aega tagasi seda siin saalis ka juba öelnud, ei pruugi praegu olla Äh, partneriks, selline on praegu olukord, aga tegemist on siiski äh, maailma mastaabi strateegilise riigiga ja tegemist on ka Ukraina naabriga ja seetõttu me peame äh, hindama järgneva viie aasta jooksul oma suhteid Venemaaga. ma olen ka öelnud, et me peame ida poole rohkem tähelepanu pöörama, aga samal ajal ma arvan, et me peame sedasama tegema ka lõuna suunal. Lähis-Idas just eriti on äh, Euroopa Liit olnud äh, tõhus äh, maksja või doonor, aga ta peab muutuma tõhusaks tegijaks seal valdkonnas, samal ajal me peame järjest suurema ühise raamistiku välja töötama selleks, et ISILit peatada, tegemist ei ole riigiga, tegemist ei ole islami esindajaga, tegemist on suure üleilmse ohuga meie kõigi jaoks me peame Liibüale tähelepanu pöörama, sest et äh, nemad võivad olla järgmised, see on suur oht ja mina näen, et Euroopa Liit saab ÜRO-ga ja sealsete naaberriikidega olulist rolli mängida, aga me peame pöörama tähelepanu ka edulugudele. Äh, me ei äh, tohi neid eirata, näiteks Tuneesia, Maroko, me peame tõesti väga palju tööd tegema ära lõunasuunal ja me peame tegema tööd tööd ka oma lõunanaabrite lõunanaabritega Aafrikaga. Nad ei ole mitte ainult abisaaja, vaid poliitiline partner samamoodi ja olles itaallane, ma tahan mainida ka seda, et me peame eh, pöörama tähelepanu ka põhja suunale, Arktikale seal on praegu olukord vaikne, aga me ei saa võtta iseenesestmõistetavana seda, et olukord jääb selliseks ka viie aasta pärast. niisiis me peame pöörama rohkem tähelepanu idasuunale ja lõunasuunale ja see ei ole vastuoluline väide minu jaoks. kriisid ei äh, oota järjekorras. me peame tegema kõike, mis võimalik ja me peame tegema seda kõike samaaegselt ja me peame kõike samaaegselt tegema üheskoos, sest et vastasel korral meie tegevus ei ole tõhus. ma tean, et see kõik on väga suur väljakutse eh, ja ma hakkan varsti lõpetama. väga keerulisel ajal, keerulises maailmas ma usun, et me saame tugineda eh, võtmepartneritele, mitte ainult sõpradele, vaid inimestele, kellele, kellega me saame usaldusväärset koostööd teha. Eh, näiteks Atlandi-ülene partnerlus Äh, on strateegiline nüüd rohkem kui kunagi varem. Äh, ma olen NATO uue peasekretäriga, härra Stoltenbergiga äh, nõus tegema võimalikult teadet koostööd, tegemist on ka minu käe sõbraga. Mm, see puudutab siis julgeolekuvaldkonda, nüüd majandusvaldkonda puudutades ma arvan, et me peame tegema tööd ka TTIP-i valdkonnas, te olete proua Malmströmiga sellest ka rääkinud ja me tuleme küsimuste voorus selle juurde kindlasti ka tagasi ja me peame lisaks tegema tööd Äh, ka muude üleilmsete väljakutsetega. võtmetähtsusega partneriteks on ka ähm, Kariibi mere piirkond, äh, Ladina-Ameerika äh,, seal on kaks võtmetähtsusega partnerit äh,, aga kogu see piirkond on väga oluline ja Euroopa Liidu Salaki äh, tippkohtumine juunis on heaks võimaluseks meie partnerlust taas käima lükata, seal on väga suur potentsiaal nii poliitiliselt, majanduslikult äh, ja seda ei tohi iseenesestmõistetamana võtta, meie peame sinna poliitiliselt Euroopa Liiduna investeerima me, ma räägin regioonist, mis on väga oluline ja Aasia on samamoodi väga tähtis, me peame tegema koostööd oma partneritega Hiina, Jaapani, India ja äh, Koreaga. ja me peame tegema koostööd ka selliste riikidega, mida võib-olla ei pea võtmetähtsusega partnerit, näiteks, kuid kus meiepoolne poliitiline investeering võiks palju kasu tuua. lisaks sellele ma arvan, et me peame tegema koostööd ka teiste organisatsioonidega, nii regionaalse tasandi organisatsioonidega kui ülemistetega, ehm, loomulikult ÜRO-ga, NATO, aga regionaalsed, näiteks OSCE, eh, Euroopa Nõukogu, ehm, Araabia Liiga, Aafrika Liit, Äh, me peame tegema ühistööd, meil on ühine tegevuskava ju. Äh, ka kliimamuutuste küsimus on osa meie välispoliitikast ja see peab muutuma suuremaks osaks meie välispoliitikast. mis puudutab inimõigusi, siis ma arvan, et eurooplastena on meil tõeline vastutus ühtse tegevuskava väljatöötamisel. ma tahaksin tuua välja kolm peamist valdkonda ja ma arvan, et me tuleme selle valdkonna juurde tagasi. meediavabadus, naised ja usuvabadus on need valdkonnad siis. ja äh, nüüd järgmine järgnevaga ma lõpetan. Äh, ÜRO kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgne arengutegevuskava, äh, äh, ma olen valmis selle kallal tööd tegema, ma arvan, et Euroopa Liiduna saame me mängida väga olulist rolli tegevuskava väljatöötamisel, mis ei keskendu mitte ainult tavalistele arenguküsimustele, vaid ka jätkusuutlikkusele, keskkonnale ja muudele valdkondadele, mis on vajalik nii sise- kui välistegevuste valdkonnas. suur aitäh ja ootan põnevusega teie küsimusi!